tegemist on nimelise hääletusega. kolleeg Taatmov, palun. härra president, ma lihtsalt tahtsin teada, kas on õige, et seenior Barrosot õnnitleti Timothy selle eest, et ta Goldman Sachsi tööle sai, tegemist on endise komisjoni presidendiga. To... ja samamoodi tahan avaldada muret, et tema pension komisjoni endise presidendina talle ei piisa. kas te arvate, et selline